lugupeetud daamad ja härrad, me täna mälestame neid inimesi, kes kakskümmend aastat tagasi Bosnia linnas Srebrenitsas mõrvati. kaheksa tuhat noorukit ja meest